suur tänu, härra Howard. kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused Hiina kohta ning nõukogu nimel annan ma sõna Karl Pildile, nõukogu eesistujale. härra president, veel üks arutelu, mis on vägagi tähtis. antud juhul tuleb arvestada olulisi arenguid Xinjiangis, Hiina lääneosas. paljud parlamendiliikmed on tähelepanelikult jälginud neid sündmusi, ka meie rahvusparlamentide liikmed kõikjal Euroopas. nõukogu on väljendanud oma muret toimuva üle seal, on kutsunud üles mõõdukusele kõikidelt pooltelt ning rahumeelsele lahendusele. on aeg öelda ka seda, et me omistame suurt tähtsust inimõigustele. kahetseme ka sügavalt mitte ainult äh, kaotatud elusid, vaid ka varade hävitamist ning kõike toimunut. me saame seda ainult hukka mõista ning nende sündmuste toimepanijaid, kuid ma tahan ka kasutada võimalust ja teha laiemaid kokkuvõtteid meie suhete kohta Hiinaga. Hiina on riik, kellel on meil väga lai, laiaulatuslikud suhted ning need suhted on ka väga keerukad. aastal kaks tuhat kolm otsustasime me need suhted luua kõikehõlmava strateegilise partnerluse raames, võtsime endale kohustuse, mis oli väga ambitsioonikas. see kajastub meie laiaulatuslikes suhetes, mis meil täna Hiinaga on. keerukus toob endaga loomulikult kaasa ka võimalused see toob endaga kaasa väljakutsed, mis on erinevat laadi. selle suhte raames oleme me soovinud jõuda punkti, kus me suudame avalikult ja avatult kõnelda kõikidest muredest, mis kummalgi poolel võivad olla. alus sellisele avatud dialoogile on jagatud huvid, soov arendada meie suhteid vastastikuste huvide ning ülemaailmse rahu ja stabiilsuse nimel. mitmepoolsus on meie jaoks tähtis, meil on iga-aastased äh, tippkohtumised, kohtumised välisministrite tasemel, on ka inimõiguste dialoog, mis toi-, lase-, leiab aset kaks korda aastat ning on ka sektoriaalsed dialoogid. kaubanduse äh, valdkond on siin muidugi eriti tähtis meil on ka iga-aastased kõrg, iga-aastane kõrgetasemeline dialoog kaubanduse ja majandus, majanduse teemadel. aastal kaks tuhat seitse algatasime me ka läbirääkimised partnerlus- ja koostöölepingu üle. ja need läbirääkimised liiguvad edasi, kuid potentsiaal on siiski jõupingutusi suurendada mõlemal poolel nendes läbirääkimistes. meil on väga selged huvid, arendades suhteid Hiinaga kõikides valdkondades. ja see toob endaga kaasa ka võimaluse avatud ja avameelseks dialoogiks ka nendes küsimustes, kus meie väärtused võivad olla erinevad. ja nende hulgas on inimõigused, sellised küsimused nagu surmanuhtlus, kuid jääme ka oma ühiste huvide juurde. täna sellised on finantsstabiilsus maailmas küsimus, mida ette võtta kliimamuutustega. tähtsad on ka välispoliitilised küsimused, näiteks olukord Korea poolsaarel, provokatsioonid TPAK poolt, Birma probleem, olukord Aafrikas ning vajadus kaitsta mereteid Somaalia poolsaare ümber ma ei hakka sellesse praegu rohkem süvenema, kuid äh, ma tahaksin rõhutada meie muret sündmuste üle. sest need sündmused on äärmiselt keerukad. me loodame, et lahendus saab olla rahumeelne, meie oleme valmis tegema koostööd Hiina ametivõimudega konstruktiivse dialoogi raames ning äh, ka teistes väga arvukates valdkondades ja seal me vajame samuti dialoogi. suur aitäh nõukogu ja komisjoni nimel Catherine Ashton veel kord. aitäh ja rõõm on ka teid näha. austatud liikmed, loomulikult on see märgiks sellest tähtsusest, mida me omistame suhetele Hiinaga, et just see arutelu toimub äh, esimesel istungil ja mul on suur rõõm kirjeldada siin komisjoni väljavaateid lühidalt minu kolleegi Benita Ferrero-Valneri äh, nimel, kes kahjuks on siis äh, ringi reisimas ja ei saa siin olla ma tahaksin rõhutada neid suuri edusamme, mida me oleme teinud alates esimesest tippkohtumisest kümme aastat tagasi suhetes Hiinaga. majandus- ja kaubandussuhted on muutunud, inimestevahelised äh, kontaktid mitmekordistuvad ja me oleme dialoogis äh, järjest kasvava hulga teemade üle. peale viimast Euroopa Liidu Hiina tippkohtumist maikuus algasid äh, või liiguvad edasi väga hästi läbirääkimised uue partnerlus- ja koostööleppe üle ning me kasutame tervet rida äh, kõrgetasemelisi äh, kontakte, sealhulgas peaminister Wenni kohtumine või külaskäik Barroso, härra Barroso juurde ning ta, ka teised samalaadsed kontaktid loomulikult on tänapäeval meie ees väga palju väljakutseid, majanduskriis, kliimaküsimused ning ka piirkondlikud küsimused. samal ajal on meil väga äh, suur huvi olukorra äh, osas äh, Hiina sees, kus on väga palju tähelepanuväärseid äh, arenguid, kuid ka mureküsimusi majanduslik areng on loomulikult päästnud vaesusest väga paljusid inimesi ning aidanud maailma edasi milleeniumi eesmärkide suunas, kuid Hiina on tohutu suur riik, kus on väga palju erinevaid väljakutseid ning erinevusi ka tema piirkondade vahel meie strateegilise partnerluse iseloom lubab ka avatud ning konstruktiivset arvamuste vahetust küsimustes, kus meil on erinevad arvamused. see võib puudutada kaubandust, aga see võib puudutada ka inimõigusi, näiteks Tiibeti küsimust, mis loomulikult teie kojale pakub eriti suurt huvi. ja hiljuti väljendasime ma sügavat eh, muret eh, rahutuste üle Xinjiangis, eh, surmajuhtumite üles, väljendasime kaastunnet perekondadele ning äh, kutsusime kõiki osapooli üles vaoshoitusele ning vägivalla lõpetamisele kohe. me loodame, et olukorra saab lahendada rahumeelselt dialoogi kaudu ilma rohkem verd valamata. Euroopa Liit on aastate jooksul püüdnud edastada Hiina ametivõimudele oma muret etniliste vähemuste olukorra äh, üle mm, Hiinas ning äh, oleme püüdnud jagada ka oma kogemusi selle osas, kuidas äh, lahendada neid marginaliseerumise ja diskrimineerumise põhjuseid, mis äh, mm, mõjutavad neid vähemusi. loomulikult me kutsume Hiinat üles järgima inimõiguste rahvusvahelisi standardeid ning aitame neid selle saavutamisel aga me peame tooma Hiina sügavamale rahvusvahelisse koostöösse ning äh, konstruktiivselt äh, nendega koostööd tegema, et see protsess oleks Hiina jaoks lihtsam, aitäh. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον. Ε, τώρα ε, ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών. Suur tänu, Baroness Ashton. Nüüd fraktsioonide nimel on meil kõnelejad. Rahvapartei nimel Elmar Brock, kaks minutit, palun lugupeetud president, lugupeetud nõukogu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. ma saan nõustuda sellega, mida ütlesid nõukogu ja komisjon, sellepärast et ma leian, et me peame jätkama oma poliitikat Hiina suunal. muidugi mõista, me ei saa mingil juhul nõustuda vägivallaga, olgu tegemist vägivallaga meeleavaldajate vastu, ükskõik kus, nii et vägivallaga me ei saa nõustuda, aga ma arvan, et samas me peame ka mõistma Hiinat. tegemist on riigiga, kus on väga palju erinevaid kultuure ning see vägivald, mis tuleneb tsentraalsest äh, riigijuhtimisest ning äh, autonoomiate küsimus, mis aitaks äh, kaasa erinevate keelte ja kultuuride levikule, on väga keerukas, kuid samas võiks olla rahumeelseks lahenduseks riigile, kus on nii palju erinevaid kultuure koos Hi. Hiina ajaloo jooksul on nähtud väga palju äh, Äh, massimeeleavaldusi, mida on vägivaldselt maha surutud, kuid keskvõim peab mõistma, et niimoodi ei saa enam jätkata. samuti on ju äh, Hiinas ka äh, vähemusi, kes on väga mõõdukad, kes ei ole terroristid. kui me aga neid, neid ei toeta, siis võib jääda mulje, et me toetame hoopis radikaalsemaid grupeeringuid meie eesmärgiks peab olema aga leida pikaajaline lahendus vastavalt kõigi eh, soovidele. hiinlased räägivad, eh, Hiina võimud räägivad terrorismist ja muust sellisest, eh, räägitakse samuti võõrjõududest, kes olevat sekkunud Hiina juhtimisse, Al-Qaedast lausa, kes olevat äh, kogu vägivalla taga, kuid äh, olukord on selline, et me lihtsalt ei saa praeguse olukorraga nõustuda. suur tänu, härra Brock ning äh, härra Severin nüüd sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel. Hiina inimestel on täielik õigus meilt küsida, miks me paneme oma esimese istungjärgu päevakorda selle riigi olukorra ja meie vastus peab olema selge, seda seetõttu, et Hiina on meie jaoks äärmiselt oluline. see on seetõttu, et Hiina on meie jaoks väga oluline ja mitte seetõttu, et meie, me leiame, et meie rolliks oleks hiinlasi õpetada või neile öelda, kuidas selle riigi tundlikke probleeme lahendada ning just seetõttu, et Hiina on meie jaoks nii oluline, peaksime me pöörama suurt tähelepanu kõigile sündmustele, mis mõjutavad Hiina sisemist stabiilsust ning kõigile sündmustele, mis võivad muutuda ohuks Hiina julgeolekule. antud hetkel määrasid äh, konteksti multietnilised asjaolud Xinjiangi provintsis ja olukord, mis väljus kontrolli alt. loomulikult äh, on see kahetsusväärne ning see seetõttu inimõiguste austamine ja vähemuste kaitsmine, mis tooks kaasa nii vähemuste kui enamuse õiguste kaitse, on loomulikult oluline, kuid vähemuste õigused ei tohi olla äh, ettekäändeks separatistlikele äh, poliitikatele samas, kui me taotleme vähemuste õiguste ning inimõiguste täielikku kaitset ja ise neid õigusi respekteerides, küsides äh, selgitusi nende sündmuste separatistlike ja terroristlike mõõtmete kohta, peaks Euroopa Parlament pakkuma oma abi Hiina valitsusele ning ühiskonnale, aitamaks neil nende raskete asjaoludega hakkama saada, need puudutavad ka meie riike ja paludes äh, Euroopa või vabandust, Hiina võimudel äh, vältida või hoiduda liigse jõu kasutamisest, peaksime paluma kõigil äh, maailmas mitte kasutada vähemuste õigusi selleks, et edendada geopoliitilisi eesmärke. aitäh, härra Severin ja ALDE nimel Graham Watson, kaks pool minutit. härra president, me oleme siin parlamendis kaua kritiseerinud Hiina Rahvavabariiki etniliste vähemuste kohtlemise eest. Xinjiangi provints on kannatanud rohkem kui enamus teisi, eriti alates Ida-Türkestani okupeerimisest neljakümne üheksandal aastal hiinlaste poolt. Hiina Rahvavabariik väidab, et ta ei soovi laieneda territoriaalselt, kuid ajalugu näitab, et Ida-Türkestan, Tiibet, Taiwan ning kommunistlik režiim Hiinas on kogu aeg üritanud territooriumi allutada ja seepärast ei tohi Euroopa Liit lõpetada relvaembargot Hiinale. kui me kõneleme sündmust, hiljutistest sündmustest kui genotsiidist, siis see on pisut liialdatud. kuid kui hiinlased kaebavad siseasjade see sikkumise üle, siis see näitab maailma nägemist, mis, mis on selge, selge. me mõtleme kõnekeskustele, mõtleme Ameerika arvutiehitusele, siis me näeme, et meist on saanud globaalne kogukond ja selles kogukonnas ei ole ruumi repressioonidele, mis tuginevad rassil, või etnilisel kuuluvusel, siin pole ruumi islamifoobia antisemist, antisemitismi jaoks. Hiina probleemid tulevad Hiina vananemisest. Neil on sarnased probleemid kui meil. ma nägin seda Urumtšis neli aastat tagasi. Hiina Rahvavabariik vajab poliitikat selleks, et kaitsta majanduslikke migrante, selleks, et vähemuste legitiimseid õigusi tagada, nagu ka meie siin. härra Pilt, te rääkisite Euroopa Liidu rollist. demokraatiad küpseks muutudes võimaldavad inimestel rohkem enda elude üle otsustada. sellised probleemid on noortes demokraatiades Hispaania ja Ungari. inimesed, kes elavad demokraatiates, nagu Hongkong ja Taiwan saavad väga hästi hakkama majandussurvega, arvestades nende kasvavat poliitilist küpsust ja see võimaldab neil vastavaid poliitikaid välja töötada, nagu näiteks Erasmus Mundus, nagu selliseid, millest volinik rääkis, inimestevahelised suhted. ma olen veendunud, et Euroopa Liit saab olulist rolli etendada, et Hiina liiguks nende eesmärkide suunas. suur tänu, härra Watson ning roheliste nimel saab sõna proua Trüppel. suur tänu. härra president, proua volinik, nõukogu eesistuja, ma mõistan hukka vägivalla kasutamise mõlemalt poolelt hannide ja uiguuride poolelt. mul on kahju süütutest ohvritest, kuid pole konflikte, kus jõud on võrdsed. uiguurid on allasurutud vähemus vähemuspoliitika läbikukkumine Hiina Vabariigis on kõige taga. ei ole harmoonilist ühiskonda. samas kui eh, Hiina Kommunistlik Partei väidab selle olemasolu. Xinjiangis ei ole rohkem autonoomiat kui Tiibetis. Pole tõelist autonoomiat üheski piirkonnas Hiinas, eh, kuigi see on olemas nimeliselt. ja noor põlvkond ei näe võrdsust äh, sotsiaalsete õiguste või majanduslike õiguste osas. uiguure surutakse alla, kuid Hiina Kommunistlik Partei süüdistab alati samu separatistlikke kurjategijaid ega tunna, tunne teisi omadussõnu. kõik need, kes kaitsevad demokraatiat ja inimõigusi, äh, on ohus, et nad mõistetakse separatistidest kurjategijateks Hiina Rahvavabariik peab mõistma, et tagades vähemuste õigused, võib loota elu rahus. tunnistades uiguurid äh, võrdseteks, äh, on võimalik rahumeelne lahendus ja viimane märkus Rootsi eesistujale. on tõsi, et meie huvides on strateegiline partnerlus Hiinaga üldistes küsimustes, välispoliitika, kliimaküsimustes, kuid me ei saa ohverdada nendele strateegilistele huvidele inimõigusi Hiinas. meie strateegia Hiina suhtes peab viima meid selleni, et me kõneleme avameelselt vähemuste õiguste ja inimõiguste rikkumistest. suur tänu ja nüüd Euroopa konservatiivide nimel Charles Tänak pooleteist minutiks. juba sajandeid on uiguurid elanud väga rasketes eh, tingimustes eh, Hiina lääneosas ja järginud oma usku kuid hiljuti on osa neist kahetsusväärsel moel radikaliseerunud ning lähenenud Al-Qaedale. Hiina ei ole kunagi olnud soodsalt meene-, meelestatud oma äh, vähemuste suhtes, kuid äh, ma tahaksin teid hoiatada ka mm, terrorismi ees, sest mina tegelikult kutsusin üles komisjoni äh, teatud organisatsioone sealt terroristide hulka arvama. osa uiguure jõudis ju ka Guantanamo kinnipidamisasutusse ja loomulikult paljudele meist teevad muret inimõigused eh, Hiinas ja mul on ka omad lubadused seoses eh, Taiwan'i sõbraks olemisega, kuid isegi juhul, kui eh, lugeda Taiwan ja Tiibet Hiina osaks, ei tohiks me seda lugeda samasuguseks küsimuseks nagu Xinjiangi küsimust. tegu on moslemi piirkonnaga nagu Sudaan Aafrikas ja ma tean, et äh, Türgi peaminister Erdogan on nimetanud seda vägivalda genotsiidiks, äh, samas kui ta, tema enda riik ei tunnista genotsiidi Armeenia rahva vastu samuti äh, on sellised avaldused silmakirjalikud, kui me võtame arvesse Türgi enda äh, suhtumist oma vähemustesse, eriti kurdidele, kurdidesse. aitäh, härra Tänak ja Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsiooni nimel Bastian Belder, palun. jah, suur tänu, lugupeetud president Xinjiangist äh, siis ja väljaspoolt oleme me kuulnud väga vägivaldsetest sündmustest ja võib juhtuda, et äh, sündmused veelgi halvenevad ning leiab aset veresaun siin on ka religioossetel küsimustel väga suur kaal. kristlased äh, nõuavad rahu ning õigust selles piirkonnas, ometigi aga Hiina võimud represseerivad rahvast. valitsus viib läbi kampaaniat kohalike kirikute vastu ning terve hulk kristlasi on kinni peetud, osad neist on endiselt äh, kinni peetud salajastes äh, asutustes ning äh, mitmed ameeriklased on kadunud mina tahaksin, et me võtaksime kontakti Hiina võimudega selleks, et nad tagaksid usuvabaduse Hiinas. ja lisaks sellele peab Peking tegema kõike selleks, et tema ühiskonnas saaksid kõik usud harmooniliselt areneda suur tänu, härra Pelder, läheme nüüd edasi. proua Andrek Jeene, kaks minutit. aitäh, härra president ja proua volinik. vägivald, surmajuhtumid ja äh, haavata saanud, sellised olid need ärevust tekitavad teated, mis me saime kümme päeva tagasi Xinjiangist. internet blokeeriti täielikult ning samuti piirati kõrbepiirkonnaga muud suhtlust. võttes arvesse seda, mis toimus Tiibetis eelmisel aastal ning eh, võttes seda arvesse, peaks eh, Xinjiangis toimunu olema ehm, äratuskellaks eh, Hiina valitsusele. uiguuri rahva saadetud sõnum on selles, et nende poliitika on ebaõnnestunud ning et Hiina valitsus peab seda mõistma ning otsima äh, lahendust. kaheksamiljoniline uiguuri elanikkond selles piirkonnas on pikka aega kannatanud Hiina keskvõimu poolset halba kohtlemist ning hiljuti mm, rassistlike rünnakute ajal ei suutnud äh, Hiina keskvalitsus kaitsta uiguure mm, vägivallatsete eest nüüd see terrorikontseptsioon õigustusena keskvõimu poolt uiguuride vastase agressiooniga seoses äh, on seotud ka Pakistaniga. asjaolu, et äh, president Hu Jintao lahkus G kaheksa äh, kohtumiselt enne selle lõppu, näitab, et siin Eh, Xinjiangis toimunu ei ole isoleeritud intsidentiks. selle asemel, et eh, meeleavaldusi maha eh, suruda, peaks keskvalitsus tegelema uiguuri rahva peamiste muredega, eriti siis, kui nad soovivad näidata üles solidaarsust ja luua harmoonilist ühiskonda. nii et ma äh, nõustun täielikult äh, eesistuja seisukohaga, üleskutsega siis vaoshoitusele kõigilt äh, osapooltelt ning üleskutsega austada inimõigusi ning kogunemisvabadust. suur tänu, meie järgmine kõneleja on Veronique de Kaiser, kaks minutit palun Xinjiangi provintsis äh, on alla surutud meeleavaldused ning äh, kokku on sada kaheksakümmend kuus äh, hukkunut juba, kuid veri voolab edasi. tegemist ei ole lihtsalt etnilise konfliktiga mm, kahe rahva vahel. siin tekib aga küsimus, mis on selle vägivaldse mahasurumise põhjus tegemist on ristmikuga, mis on väga rikas loodusvarade poolest, kuld, nafta, ka-, gaas ning see on väga oluline Hiinale, kuid seal on väga palju rahvaid, mis ei, ning kõige olulisem vähemus seal on uiguurid, viiskümmend protsenti on sunniidid, Nad on äh, aga viimaste aastakümnete jooksul äh, süstemaatiliselt kannatanud diskrimineerimise all ning nende identiteet on ohtu sattunud. Hiina poliitika nende vähemuste osas oli suhteliselt vabameelne kaheksakümnendatel aastatel, kuid järk-järgult on see karmistunud ning Hiina võimud kasutasid ära üheteistkümnendat septembrist kaks tuhat üks, et äh, segamini ajada terrorism, separatism ning religioosne äärmuslikkus. Amnesty International lõi häirekella. nüüd me aga näeme, mis Xinjiangis toimus. vägivald on äh, lok-, äh, lõkkele löönud ning uiguurid üritavad leida erinevaid võimalusi, et oma identiteeti äh, kindlustada, kuid Hiina võimud ei ole ei saa lihtsalt riiklikku ühtekuuluvust tagada läbi veresaunade. Hiina võimud peavad kaitsma oma rahvusvähemusi ning põhiseadus ning tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aasta mm, piirkondi haldav seadus samuti kohustavad Hiinat selleks. seega me peame hukka mõistma repressioonid ning nõudma mm, poliitvangide vabastamist inimõigused on probleemiks Hiinas ja me peame meelde tuletama, millised on Hiina enda kohustused oma rahva suhtes. vastasel juhul võib juhtuda, et Hiina äh, satub äh, rahvusvahelisele areenile isolatsiooni ja me loodame, et äh, uus eesistuja võtab olulisi samme. härra Poreba, poolteist minutit, palun. härra president see, kuidas protestid Xinjiangis maha suruti, näitas meile jälle kord Hiina võimude iseloomu. vähemalt sada kaheksakümmend inimest sai surma ja tuhat kuussada viga. ja seetõttu peab Euroopa Parlament sellised teod hukka mõistma ning antud juhul peame me meeles pidama, et riigi võimu kasutati uiguuride mahasurumiseks. meie Euroopas, kes me põhineme kristlikel väärtustel, peame samuti meeles pidama kristlikke kogukondi mujal maailmas, ka Hiinas on olemas kristlik vähemus, kokku kolmkümmend miljonit inimest ja seetõttu peame me meeles pidama, et neid inimesi kiusatakse taga mõrvatakse ja piinatakse kommunistlike võimuorganite poolt eh, Hiinas. Hiina režiim on täiesti teadlik asjaolult, et ristiusk põhineb vabadusel ja seetõttu soovivad nad seda maha suruda, kuid eh, usklike hulk kasvab aasta-aastalt ning Hiina ametivõimud peavad mõistma, et eh, Hiinast saab tõeliselt kaasaegne riik siis, kui ta hakkab kaitsma sallivust ning vabadust, aitäh. härra Posselt, kaks minutit. tänane arutelu näitab veel kord, et nõukogu on nõrgaks lüliks Euroopa Liidus. meie seisukoht on väga selge komisjon samuti võttis aga selgesõnaliselt sõna. nõukogu aga omalt poolt äh, ütleb, et vägivalla eest tuleb hukka mõista mõlemad osapooled. jah, muidugi mõista tuleb ka uiguuride poolne vägivald äh, hukka mõista, kuid kas me saame samavõrdselt kohelda dik-, äh, kommunistlikku diktatuuri, kes ei ole õppinud Tiananmeni veresaunast, kas me võime leida, et selline režiim mis edendab mille poliitikaks on rahvaste hävitamine. kas me võime neid võrrelda uiguuridega? tegemist on propagandistliku võimuga ja me ei tea, mis toimub. nüüd aga, kui me vaatame separatismi, kas tegemist on separatismiga ikkagi, kui tegemist öö, on põleva majaga, kust üritatakse välja pääseda, kui üritatakse rahu leida see ei ole separatism, vaid see on lihtsalt tahe elada, tegemist on äh, ellujäämise väljendusega. ning äh, kui uiguurid soovivad leida kohta, kus väärikalt elada oma kodumaal, siis tegemist ei ole separatismiga. tegemist on ainsa võimalusega, mis üldse võimaldab neil ellu jääda. uiguurid ei ole vähemus, tegemist on rahvaga nagu rootslased. Nad on küll vähem, äh, väiksem vähemus kui annid, kuid nad on siiski olulised ning äh, Euroopa Liiduna me teame ka, et on ülemaailmne uiguuride kongress, kus ka mina esindajana osalen ning samuti Münchenis on meil Raadio Liberty ning teised raadiojaamad ning me endiselt toetame Vabaduse häält ning ma loodan väga, et ühel heal päeval me võime olla uhked selle üle, et me oleme olnud äh, vaba uiguuri äh, liikumise esirinnas ning loodetavasti ühel heal päeval kõik uiguurid saavad seda vabadust ka nautida. suur tänu, proua Kepart, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. väga selgelt tuleb välja öelda üht. Hiinas on meil tegemist äh, ühtse süsteemiga. me austame seda süsteemi, kuid see ei tähenda seda, et see süsteem peab kokku varisema. ärge palun lobisege, kuulake palun mind. ma rääkisin ühtsest süsteemist Hiinas, mida me respekteerime, kuid see ei tähenda seda, et ei tule arvestada Hiina erinevate rahvaste mitmekesisusega. ka seda peame austama ja seda me ka nõuame sotsiaaldemokraatidena. me tahame, et äh, kodanike õigused, inimõigused äh, eri, soolised õigused oleksid tagatud Hiinas. ajakirjanikud peavad saama õiguse vabalt liikuda, et me saaksime teada tõelisest olukorrast. ja veel üks asi, mida me väga selgelt ütleme kolleegidele Hiinas. me ootame neilt, et äh, meie põhimõtted võiksid kehtida ka Hiinas, see tähendab, inimõigused on universaalsed. poliitikud ütlevad, et kõigepealt tuleb lahendada sotsiaalsed probleemid ja pärast räägime alles inimõigustest, see on tõsine viga, tuleb teha just vastupidi, kõigepealt kaitsta inimõigusi ja alles seejärel mõelda sotsiaalsetele ja majanduslikele aspektidele. Need asjad käivad käsikäes. me ei saagi neid lahutada. ja seepärast, härra Pilt, teie sõnavõtt oli mulle pettumuseks. Teie sõnades äh, sain ma aru, et me peame kõigepealt Hiinaga edendama majandussuhteid ja ülejäänu huvitab meid vähem. see mitte ei ole lähenemine, mida me vajame. me peame pigem ütlema, et meil on vaja alust tööks, mis võimaldab meil koostööd korraldada, me tahame seda koostööd, kuid mitte igasugusel alusel. me tahame aluseks inimväärikust, suur tänu. Eh, suur tänu ja nüüd härra Deva üheks minutiks. härra president, õnnitlen Karl Vilti väga tasakaalustatud kõne eest. rahvusriigi piire tunnustab ÜRO ja separatismiga seotud vägivald kõikjal maailmas, olgu siis Kashmiris, Indoneesias, Sri Lankas, kus ma sündisin, või Põhja-Iirimaal, kus mind pommitati Hispaanias või Hiinas. ma kahetsen et Hiinas, mis on Euroopa Liidule väga oluline riik, on sada kuuskümmend kaheksa inimest tapetud ja paljusid haavatud, kõik algas mänguasja vabrikus Hiinas. Need, kes äh, hukka said, olid, nende seas oli nii Hanne kui Urguikuure, me peame selle hukka mõistma. kui seda julgustasid väljaspool, välispool, väljaspoolsed jõud, eriti separatistlikud jõud siis nad tuleb mõista hukka rahvusvahelises kriminaalkohtus. kui nad olid aga kodumaised õhutajad, siis peab sellega tegelema Hiina politsei ja peab ka neid toetama. me elame väikeses maailmas, peame elama koos. Euroopa Liit on sellest selge näide. separatismi toetamine ükskõik kus maailmas on Euroopa Liidu vaimu vastu. me ei saa Euroopat ühendada ja samas julgustada Hiina lagunemist välismaal. see viib ka kaose ja konfliktini. tänan suur tänu. nüüd on meil kavas vaba mikrofon. Catch the eye inglise keeles, üks minut kõneaega kõigile suur tänu. küsimus on, kuhu me oleme nüüd jõudnud? kas me seisame Hiina või Taiwan'i eest või uiguuride eest, kas me kaitseme miljoneid uiguure, kas me tahame toetada lihtsamat teed, äri, huve, kas me tahame kaitsta kultuure ja vabadusi, mida me täpselt tahame kaitsta? vaadakem tagasi ajalukku Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ajalukku, kes elasid kommunistlikus diktatuuris, naised ja lapsed pandi vangi. ja kummale poolele me tahame nendes küsimustes jääda? kas me tahame rääkida tõelisest autonoomiast, kas me tahame rääkida allasurumisest, välismaisest eluviisist? vaatame, millised on uiguuride ootused. mõtleme vabadusest, enesemääramisõigusest minu jaoks on asjad päris selged, millisel poolel mina olen ja ma loodan, et see on ka kolleegidele selge. me peame olema eeskujuks inimõiguste ja vabaduste vallas, enese, autonoomia, enesemääramisõiguse vallas, me peame olema ühenduseks, mis näitab eeskuju. see kehtib ka nende riikide kohta, kes on alles ühinenud Euroopa Liiduga. proua Puskurt, üks minut Dank u wel, voorzitter. Um... Suur tänu, härra president. Eh, ma tahtsin öelda järgmist, ma kuulsin nõukogu ja komisjoni sissejuhatust, kuid mulle tundub, et ma ei kuulnud sõna uiguurid teie sõnavõtus. on sadu haavatuid, hukkunuid uiguuride seas ja sellest me ju räägime. Euroopa Liit kaitseb inimõigusi, õigusriiki ja nii edasi. ja me täheldame, et kõik need õigused on ohus. oma sõnavõtus rääkisite te sellest, et on vajalik dialoog, see on väga tähtis, aga ma tahaksin ka teada, milliseid konkreetseid tegevusi nõukogu ja komisjon kavandavad lühikeses perspektiivis. Kirjus e, Bütikofer, Jänne Lepto härra Butšehov üheks minutiks. president, äh, suur tänu, lugupeetud president. me lähtume arutelus sellest, et inimõigused on universaalsed, kuid samas äh, oleme me nõus ka selles osas, et on vaja sõlmida äh, ülemaailmseid partnerlusi. samuti kasutatakse siin äh, väljendust äh, harmooniline ühiskond, seda kasutab ka Hiina kommunistlik partei, kuid seda soovivad äh, tegelikult ka hiinlased kogu südamest. see aga ei tähenda, et tuleks autoritaarseid vahendeid kasutada. vastupidi, tuleb harmooniliselt kõigele läheneda. me peame selgelt väljendama ennast ja kui me räägime Xinjiangist, siis me peame ka selgesõnaliselt ütlema, millega tegemist, me peame uiguuridest rääkima. selge arutelu on äh, miski muu kui äh, üksteise poriga loopimine. härra Posselt rääkis separatismist. härra Posselt, ma tean, et teie partei Baierimaal teab nii mõndagi separatismist, kuid nagu härra Brock ütles, me peame siiski jätkama poliitikat äh, Hiinaga. aitäh, härra Stevenson, palun üks minut. suur aitäh, härra president. oleks suureks veaks panna Hiina siin samasse kategooriasse nagu Iraan. Euroopa Liidul on väga head suhted Hiinaga ja ma arvan, et me peame kandma hoolt selle eest, et meie arutelud seoses hiljutise äh, sündmustega Ürümtsil on täpsed ja võtavad arvesse seda, et viiendal juulil toimunu sisaldas hanihiinlaste ettekavatsetud rünnakut, mille olid orkestreerinud nende liidrid ja äh, me teame, et osa uiguuridest on islami fundamentalistid, kes soovivad äh, separatistlikku riiki ja nemad äh, korraldasid vägivaldse rünnaku, kus hukkus sada kolmkümmend seitse hani hiinlast, nii et tegelikult suur enamus hukkunutest olid hanid ja seetõttu oli Hiina valitsusel täielik õigus suruda maha mm, vägivald ning takistada haanide vasturünnakuid äh, uiguuridele, mida muud saigi valitsus teha, nii et põhinegem oma kriitikas faktidel ja ärgem ebaõiglaselt süüdistagem Hiina valitsust. And finally, Ms Lösing for one minute ich finde dass der konflikt hier doch sehr einseitig ma leian, et konflikt, konflikti kajastatakse tihti ühepoolselt. ma olen nõus ka eelpool kõnelejaga. käesoleval juhul on tihtilugu tegemist just uiguuride rünnakutega hani hiinlaste vastu. ning äh, tihtilugu need äh, rünnakud on rassistliku iseloomuga. sattusin lugema intervjuud uiguuri naisega Euroopa Liidus, kes äh, ütles järgmist. kas te soovite, et teid valitseksid noored kommunistid? ning äh, me näeme, et äh, praegu on olukord väga karm seal, äh, väga palju on samuti kadedust anihiinlaste seas uiguuride vastu, nii et me näeme, et siin tuleb teha selget vahet tihtilugu on põhjused tegelikult erinevad sellest, mis esmapilgul paistab või isegi sellest, mida me sooviksime. me peame olema ettevaatlikud, me ei tohi ühepoolseid seisukohti vastu võtta, vaid me peame toetama hiinlasi ning aitama neil oma probleeme lahendada. Need ühepoolsed äh, seisukohad, mida me siin tihti kaitseme, tunduvad olevat mulle ohtlikud. Hiina valitsus küll teeb vigu ja on vahel hoolimatu, kuid samuti näitab head tahet üles. seega tuleb neid aidata läbi koostöö ja vahel ka kriitikanoolte abil, aitäh! suur tänu ja nüüd pöördun härra Pildi poole, kes räägib äh, nõukogu nimel. palun! aitäh, härra president! ma arvan, et selle arutelu ulatus on tõesti peegeldanud selle olukorra keerukust, mis meie ees seisab ja siin on räägitud äh, teemadest, ühelt poolt äh, sellest erinevast süsteemist, mis Hiinas on, selle süsteemi arengust, äh, tähtsusest, mida me omistame inimõigustele, vajadusest aidata Hiinat liikuda arengus avatud ühiskonna suules, suunas, mis austaks neid inimõigusi, samuti neist probleemidest, mis puudutavad vähemuste õigusi, probleemidest, mis Hiinas on olemas, kuid Hiina ei ole kahjuks ainuke, kelle ees maailmas sellised probleemid seisavad ja viimaste aastate jooksul loomulikult see etniline vägivald, mida me oleme näinud äh, Ürümqi tänavatel, etniline vägivald on alati negatiivne ja see tuleb hukka mõista ja me saame äh, toetada ainult neid, kes äh, soovivad tuua lepitust sellesse olukorda. lepitust, mis põhineb äh, austusel inimõiguste vastu ning teiste õiguste vastu. me teame ju oma ajaloost nende küsimuste keerukust siin viidati harmoonilise ühiskonna kontseptsioonile, me kõik soovime Äh, arendada ja elada harmoonilistes äh, ühiskondades, nii et me peaksime vaatama, mida me saame teha selleks, et aidata Hiinal areneda niisuguse ühiskonna suunas, mida kõik näevad harmoonilisena ja eriti just Hiina kodanikud ise. ja hetkel see nii ei ole, aga see on ilmselge. muus osas peaksime märkima, et härra Brocki ja härra Severini ja härra Watsoni seisukohtades leian ma väga palju tarkust, mis võiks juhatada meid meie edasistes aruteludes sedavõrd, kui me liigume edasi nende oluliste suhetega, mida me soovime Hiinaga arendada, mõistes samas kõiki äh, selle suhte mõõtmeid ja kogu selle suhte keerukust, aitäh! suur tänu, härra minister, sellega on see arutelu lõppenud ja läheme edasi ja järgmine päevakorrapunkt puudutab siis nõukogu ja komisjoni avaldusi olukorra kohta Honduras'es. ja meie esimene kõneleja on nõukogu nimel jällegi härra minister Pilt